ning see on äh, proua Kaufmanni raport ja puudutab ühtset viisavormi. kõigepealt annan ma sõna äh, proua Kaufmannile, kes saabki sõna neljaks minutiks. aitäh, proua president, lugupeetud volinik. juba üheksakümne viiendast aastast on meil tegelikult ühine viisasüsteem Euroopas elektrooniline viisainformatsioonisüsteem viidi sisse, aga sellegipoolest on meil vaja ka paberil dokumente. mitte kõiki viisakategooriaid ei ole elektroonilitesse andmepankadesse kantud ja isegi siis, kui meil on elektroonilised süsteemid, peavad piiriametnikud saama kontrollida, kas viisad on tõesti ka ehtsad ja sellepärast on meil vaja ka määrust, mis paneb paika tingimused, mis kehtiksid kõikidele liikmesriikidele. praegu kasutatav julgeolekukontseptsioon on juba kakskümmend aastat vana ja seda on ainult kaks korda parandatud. eksperdid on selgeks teinud, et praegused julgeolekustandardid ei vasta öö, ähm, äh, kaasaegsele kaasaegsetele nõuetele, see tähendab seda, et viisakleebised ei ole piisavalt võltsimiskindlad ja viimastel aastatel on tõesti leitud ka väga hästi võltsitud viisakleebiseid. tegemist on julgeolekulüngaga, mis tuleb täita. kui me täna hääletame selle üle, siis me anname rohelise tule Euroopa viisakleebiste uuele kujundusele ja liikmesriigid on kohustatud need ka kasutusele võtma Euroopa Komisjoni ekspertide rühm viimastel aastatel töötas siis välja ka tehnilised nõuded kleebistele. uued trükimeetodid, rohkem eh, turvadetaile teevad tulevikus viisakleebise võltsimise veelgi raskemaks mõned eh, julgeolekumärgid oli varem võimalik välja lõigata, aga tulevikus see enam ei ole võimalik, sellepärast et nad on kõik keset viisakleebist juunikuus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal komisjon tegi oma ettepaneku veebruaris kaks tuhat kuusteist. libe komisjon võttis ka minu koostatud raporti suurte häälteenamusega vastu. selle aasta aprillikuus õnnestus meil kolmepoolsed läbirääkimised nõukoguga lõpetada ja kokkuleppele jõuda mul on väga hea meel selle üle, et meil on nüüd õiguslikult äh, Äh, õiguslik lahendus leitud ka nii, et Iirimaa saab osaleda selles süsteemis, isegi kui ta ei ole liikunud Schengeni alaga. tahaksin mainida veel ka seda, et mulle oleks meeldinud, kui üleminekuaeg oleks olnud lühem, ehk siis see, kui kaua liikmesriigid võivad veel kasutada vanu viisakleebiseid jah, ma saan aru, et viisakleebiste tootmine, avalik hange, nende saatkondadesse ja konsulaatidesse saatmine kogu maailmas võtab aega, nii et üleminekuaega on ilmselgelt vaja nüüd see maksimaalselt viisteist kuud paika pandud üleminekuaeg on tõesti päris pikk ja see oli maksimaalne aeg, millega me saime ka nõustuda. me loodame, et liikmesriigid äh, ei kasuta kogu seda üleminekuaega ja selle julgeolekulünga täidavad võimalikult kiiresti, ehk siis, et hakkavad võimalikult kiiresti kasutama uusi viisakleebiseid. lõpetuseks, proua president, tänan äh, variraportööre teistest fraktsioonidest suurepärase koostöö eest. suur tänu ka komisjonile ning ka Maltale kui eesistujariigile, sest see kokkulepe näitab, et äh, julgeolekut Euroopas soovime me üheskoos äh, suurendada ja see on väga hea ja suur samm edasi. suur tänu, proua Kaufmann teile ja annan sõna nüüd volinik Malmströmile suur tänu, proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, ma tahaksin tänada raportööri proua Kaufmanni tehtud töö eest ja suur tänu ka variraportööridele, loomulikult see protsess on olnud pikk, aga tähtis. kui me tahame tagada eh, reisijaid eh, ID-dokumentide turvalisuse on oluline võidelda võltsimise vastu. selle eesmärgiks on meie piiride kaitsmine, sisejulgeoleku tagamine ja see aitab ka migratsiooni paremini hallata ja seega ma äh, tervitan seda kokkulepet ähm, ühtse viisavormi kohta. dokumendi äh, kurite-, äh, dokumentide võltsimine on kuritegu ja tuleb kiiresti reageerida. kaks tuhat viisteist esitasime komisjoni poolt oma ettepaneku, eesmärgiks oli siis uus äh, turvalisem äh, viisa kleebis, oluline oli selle kujunduse ja turvaelementide parandamine selleks, et astuda vastu äh, siis äh, võltsijatele. see on osa laiemast lähenemist äh, reisidokumentide, nagu seda on passid, elamisload kolmandatele riikmetele, varustada biomeetriliste elementidega ka. peaaegu kaks aastat on läinud äh, kokkuleppe saavutamiseks selles küsimuses ja tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle raske töö eest, mis on ära tehtud proua Kaufmanni juhtimisel. viisakleebiste turvalisuse temaatika on juba väga pakiline ja loodetavasti nõukogu võtab oma seisukoha vastu väga kiiresti, et me saaksime üle minna siis uuele ühtsele viisavormile, see tõstab sisejulgeolekut, takistatakse viisade võltsimist järgnevatel aastatel, sellega kindlasti suur tänu, proua juhataja. suur tänu, proua volinik ja nüüd äh, õigusasjade komisjoni nime all sõna härra Tšambatski. üks minut kõneaega, palun. suur tänu, proua juhataja juhataja, austatud kolleegid, proua volinik. mina olen õiguskomisjoni arvamuse koostaja ja ma tahaksin tänada kolleege, kellega me koos selle dokumendi kallal töötasime. terroriajastul, kus inimeste ohutus on sattunud ohtu, tuleb astuda selliseid kodanike kaitsvaid samme ja ühtne viisavorm on kindlasti üks sellistest sammudest. viimastel aastatel oleme me näinud, et viisakleebiseid on järjest rohkem võltsitud. võltsijad on järjest loovamad, nendel on ka paremad tehnilised võimalused ja tuleb äh, vastu astuda sellele probleemile. Euroopa kodanikud on pidanud läbi elama mitu terrorirünnakut ja lasub oht, et meie territooriumile siseneb võltsitud dokumentidega veel inimesi. me peame koostööd suurendama, piirikontroll on tähtis ja ühtne viisavorm on kindlasti suureks abiks. suur tänu, härra Džambatski ja nüüd fraktsioonide eest kõnelejad, härra Koiejo, teil on kaks ja pool minutit. suur tänu, proua juhataja, austatud volinik Malmström, kallid kolleegid ma tahaksin äh, alustada sellest, et avaldan tunnustust äh, proua Kaufmannile hästi tehtud töö eest. ma tean, et äh, Petri Sarvamaa, minu kolleeg, kes oli Rahvapartei variraportöör, on ka minu seisukohaga nõus. tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal, kui loodi ühtne viisavorm, tõime me ühenduse tasandile poliitika, mis esialgu oli äh, nende liikmesriikide pädevuses, kes olid alla kirjutanud Schengeni lepingule. see temaatika on vaba liikumise kontekstis äärmiselt oluline. viisa annab inimesele legaalse võimaluse välispiir ületada ja annab õiguse meie territooriumil viibida Schengeni piirkonnas välispiir, kuigi legaalselt on tegemist siiski veel eh, riikliku piiriga, on tegelikkuses Euroopa piir me peame valvama äh, seda, et äh, meie piir oleks turvaline ja see peab seega olema Euroopa poliitika üks meie prioriteetidest. Schengenil on vaja tervet rida erinevaid poliitilisi meetmeid selleks, et see saaks toimida sujuvalt ja tagamaks siis vastastikune usaldus liikmesriikide vahel Schengen tähendab seda, et äh, meie ühtne piir on kontrolli all, see tähendab ühtset äh, varjupaiga, viisa, tagasisaatmise poliitikat, õiguskoostööd äh, ja Schengeni infosüsteemi alast koostööd. ja huvitav siinkohal märkida seda, et Iirimaa, kes ei kuulu Schengeni alasse, on nüüd soovinud selle määrusega liituda, sellepärast et see ala on neile niivõrd atraktiivseks kujunenud ajastul, mil äh, räägitakse järjest rohkem sellest, miks oleks kasulik Euroopa Liidust lahkuda, on äh, värskendav kuulda, miks äh, peaks siia jääma. me saame niimoodi võidelda kuritegevuse ebaseadusliku sisserände vastu. viisade võltsimine on julgeolekuprobleemiks meie piiridel ja vaatamata sellele, vaatamata konsensuskokkuleppele ja sellele, et meil on seda vaja, on äh, õigustalitused äh, komisjonis ja nõukogus jalgu järele vedanud. suur tänu meie läbirääkimiste meeskonnale ja meie juhile proua Kaufmannile ja Malta eesistujale, kes lõpuks äh, viisid selle asja lõpuni. tänuks sellele kokkuleppele on meie piirid turvalisemad. suur tänu ja proua Kinnitši, palun kaheks minutiks. suur tänu, proua juhataja austatud proua volinik, ma tahaksin tunnustust avaldada proua Kaufmannile ja kõikidele variraportööridele selle tehtud töö eest, pühendumise eest, mida nad on üles näidanud äh, selle töö osas, äh, mille eesmärgiks on kaitsta meie kodanike ähm, turvalisust. ühtne viisavorm on olnud väga oluline äh, selleks, et Euroopa Liidu üks äh, olulisemaid prioriteete täita, nimelt vaba, inimeste ja kaupade vaba liikumine. kuid kahjuks on paljudes liikmesriikides olnud näha ka võltsingute arvu suurenemist. see tähendab seda, et tuleb astuda lisasamme kodanike julgeoleku suurendamiseks. uus äh, turvalisem äh, viisavorm on samm õiges suunas, sellega me saame tagada suurema vastupidavuse rünnakute korral nagu äh, me viimasel ajal oleme näinud. ja veelgi olulisem on võltsimiste vastu võidelda, arvestades seda, et taotluste arv järjest suureneb, kuivõrd ka rändevood äh, on suurenenud. meil on ühtset viisavormi vaja sellist, milles oleksid uued turvaelemendid, mida oleks ähm, raskem järele teha või võltsida. niimoodi saame vastu, äh, võidelda äh, ebaseadusliku immigratsiooni vastu ja, ja selle vastu, et inimesed jäävad meie territooriumile kauemaks, kui viisa seda lubaks või kui lubaks seadusandlus. viisade võltsimine on äh, väga delikaatne valdkond tegelikult ja organiseeritud kuritegevusel äh, on väga suured huvid antud vallas ning niimoodi toetavad nad äh, siis terrorivõrgustikke nüüd selle uue lihtsa, ühtse viisakleebisega on ka meie piirivalve paremas olukorras, see on oluline sisejulgeolekule ja ma arvan, et äh, tagada tuleb see, et see tõesti, see viisasüsteem oleks nii ühtne kui võimalik. suur tänu kõikidele kolleegidele. suur tänu, proua Tomatšitš, üks minut, palun. suur tänu, äh, proua juhataja. moodne tehnoloogia on äh, elu teinud lihtsamaks mitte ainult seaduskuulelikele kodanikele, vaid ka nendele, kes sellest seadusest mööda käivad. organiseeritud kuritegevus kasutab äh, väga hästi uusi tehnoloogiaid ja tekitab äh, korrakaitsele tõsiseid probleeme. väga tõsine probleem on ka viisade võltsimine ja sellele tuleb lõpp teha ja seega ma toetan seda ettepanekut, mille eesmärgiks on meie piiride kaitsmine ja korrakaitseametite vahelise koostöö suurendamine kuid koostöö selles valdkonnas ei peaks äh, puudutama mitte ainult väliskodanikke, kes sisenevad Euroopa Liidu territooriumile, vaid peaks äh, puudutama ka meie kodanikke, kes äh, välismaale suunduvad. mitte kõikidel kodanikel muuseas Euroopa Liidus, tuletan meelde, ei ole viisavabaduse vabadust Ameerika Ühendriikidega, see tuleb lõpetada, ei saa lubada mitme klassi kodanikke Euroopa Liidus. härra Dupree, kaheks minutiks, palun. proua juhataja austatud proua volinik, kallid kolleegid, meie fraktsioon tunneb rõõmu ühtse viisavormi vastuvõtmise üle ja tänab raportööri tehtud töö eest tõsi on see, et arvestades neid võltsimiste juhtumeid, mis on puudutanud viisakleebiseid mitme liikmesriigi puhul, on eksperdid olnud seisukohal, et äh, praegusel kujul ei ole see viisavorm piisavalt turvaline ja pärast äh, kõige sagedamini esinevate võltsimiste tulemusena ähm, kujundati välja siis uus äh, viisavorm. selles osas me oleme teiega nõus, aga on ka mõningaid puudujääke meie meelest meie arvame, et see viieteistkümne kuune üleminekuperiood äh, on äh, väga pikk, liiga pikk ja teiseks äh, me kahetseme ka selle üle, et selle asjaga läks nüüd kuid ja suur tänu, et tänu ühistele jõupingutustele on õnnestunud ka Iirimaa tuua nüüd selle ettepaneku alla nüüd ma kasutaksin võimalust pöörduda komisjoni poole kahes punktis, proua volinik ma pöördun siis terve komisjoni poole teie vahendusel. ma arvan, et riiklike viisade, viisa infosüsteemi sissetoomine oleks äh, hea võimalus, kuidas äh, võidelda võit-, võltsimise vastu ka selles valdkonnas ja teha meie piirid turvalisemaks. teiseks, kas te ei arva, et oleks tagumine aeg näha ette ka ID-kaardi ühtne vorm? on üsna üllatav näha, et äh, kolmandate riikide kodanikud, kes Euroopas täna reisivad, omavad ühtset äh, vormi dokumenti, aga Euroopa kodanikel sellist ühtset äh, kaarti ei ole ID-kaardi küsimus on praegu liikmesriikide pädevuses, see tähendab seda, et meil on kakskümmend seitse erinevat tüüpi ID-kaarti, mis tähendab seda, et meie politsei- ja piiriametnikud peavad kõiki neid tundma ja teadma, et identiteeti tuvastada. see tekitab äh, suure segaduse, mängib kätte maffiale ja kõigile, kes on võltsimises tegevad. nii et äh, proua kodanik, kas on, äh, <laughs> proua volinik, kas on tulemas komisjonilt ka tõsiseltvõetav ettepanek selles valdkonnas? suur tänu, proua Valero, kaheks minutiks, palun. suur äh, tänu. ma tahaksin kõigepealt äh, tänada proua Kaufmanni äh, ja teisi variraportööre, sest meie koostöö sujus tõesti väga hästi tegemist on teemaga, mille puhul on mulle jäänud mulje, et põhimõtteliselt on kõik ilmselt ühel nõul praegune süsteem on kakskümmend aastat vana, kahekümne aastaga on palju asju muutunud, tehnoloogia on edasi arenenud ja see on loomulikult lihtsustanud ähm, võltsijate elu. Äh, ja seega ühtne viisavorm on selge samm paranemise suunas. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tehti juba see ettepanek esialgu me arvasime, et tegemist on tehnilise asjaga ja läheb kiirelt läbi, aga tegelikult kujunes sellest väga pikk poliitiline arutelu. lisaks sellele veel Brexiti temaatika tuli siia sisse. väga oluline on täna võidelda võltsitud viisakleebiste vastu, sellest on rääkinud väga paljud kolleegid, me oleme näinud, et see probleem on esil paljudes liikmesriikides ja on tagumine aeg minna üle harmoneerimisele ja tuua sisse ühtne öö, äh, kleebis tänaseks mm, on toimunud vahepeal tehnoloogilised muutused, need muutused äh, ei ole lõppenud, äh, arenevad asjad väga kiiresti edasi ja äh, sellepärast tuleb võidelda nii kiiresti kui võimalik ka võltsijate vastu ja loodetavasti meie read on ühtsed selles küsimuses ja et me ei lase ennast vedada poliitilistesse küsimustesse, mis arengut takitaksid. viisaga osas on väga palju küsimusi, mille eest vastutab proua Malmström, aga tänast teksti see ei puuduta. härra Pätson, suur tänu praegused turvaelemendid eh, Schengeni eh, piiri viisakleebiste puhul on sattunud ohtu ja seega on eh, vaja tõesti neid uusi turvaelemente selleks, et võltsimise vastu astuda ja sellepärast ongi siis tehtud seadusandlik ettepanek ühtse viisavormi osas, millest räägime täna. Ühendkuningriik ei kuulu Schengeni alasse ja seega ei osale selle seadusandluse koostamises. Ühendkuningriigil on enda siseriiklik süsteem, viisade süsteem ja õnneks juurdepääs eh, Schengeni eh, alale ei anna juurdepääsu meie territooriumile, vähemalt ametlikult mitte. Eh, jah, on hea, et Euroopa Liit astub nüüd vastu ebaseaduslikele immigratsioonile, aga niikuinii kõik, kes astuvad Vahemerel paadile ja tulevad üle mere, võetakse vastu, on sellised, selline võitlus väga ebaoluline praegu panevad kaubitsejad muuseas paatidesse ainult nii palju kütust, kuni on vaja selleks, et jõuda päästelaevadeni, kus, kes peavad siis need inimesed merelt päästma. tegelikult see ei olegi enam päästesoovitus, vaid lihtsalt taksoteenus, mida pakutakse Vahemerel, et tuua need inimesed siia Euroopasse Euroopa on magnet, mis tõmbab eh, immigrandid siia oma immigratsioonisüsteemi pärast ja kui nad on juba jalaga siia territooriumile saanud, valivad nad ise, kuhu nad edasi liiguvad. ja kuigi Ühendkuningriik ei kuulu Schengenisse, on meie piirikontroll väga auklik eh, ja eh, meie piiri ja valve, piirivalvesüsteem on kaoses. no vaadake ametlikke näitajaid ainult, ametlikud migratsiooninäitajad aastal kaks tuhat kuusteist äh, netosisseränne kakssada seitsekümmend kolm tuhat aga kui me vaatame, kui palju on antud äh, isikukood äh, väliskodanikele, sellel aastal oli kaheksasada kakskümmend viis tuhat, suured erinevused nendes arvudes, nii et kuskil on mingi viga. kuus miljonit väidetavalt Saksa valitsuse lekke kohaselt on tulemas Euroopasse veel inimesi sellel suvel Ehm, Ühendkuningriiki ei mõjuta see seadusandlus ja seega meie erakonna, Iseseisvuserakonna eh, liikmed jäävad sõltumatuks, aga ma soovin teile edu selle süsteemiga, sest vaja seda teil kindlasti on. suur tänu, nüüd pooleteiseks minutiks saab sõna härra Obermeier. suur tänu, eh, proua juhataja eh, võltsimiskindla viisakleebise eelised on selged, taotlejad peavad esitama kõik Äh, olulise info enne, kui nad tulevad meie territooriumile, tagama selle, et nad lähevad tagasi. riigid peavad teadma, kes tuleb ja see loomulikult suurendab seda julgeolekut, millest me oleme huvitatud ja mida me vajame, aga me ei tohiks unustada selles kontekstis ka seda, et öö, äh, kuidas tagada selline turvalisus ja julgeolek ka nende riikide kodanike puhul, kellel on viisavabadus Euroopa Liiduga kui meie viisavabastuse poliitika praegusel kujul jätkab, siis ei ole sellest turvalisest viisaklippsest ka mingit kasu. sellel aastal peab tulem-, tuleb väidetavalt Ukraina ja Gruusia eh, ka viisavabastusega riikide nimekirja, see läheb järjest pikemaks. Kosovo ja Türgi on ka saanud sellise lootuse. Euroopa eh, Liit oma ekspansionistlik tuleviku lootusega unustab ära Euroopa kodanike julgeoleku ja ma tõesti kardan, et äh, tulevikus tekib ähm, ka selliseid mõtteid, et hakatakse tsentraalselt andma välja neid viisasid, sellega luuakse jälle mõni uus amet ja meie ei ole selliste arengute poolt kindlasti. suur tänu, proua James, üks minut suur tänu. Eh, Euroopa Liidu ülene viisapoliitika on nüüd kehtinud kakskümmend aastat. kahjuks ei ole see enam turvaline, see loob ja võimaldab eh, paljude ohtude tekkimist kõikidele liidu kodanikele eh, turvameetmed võltsimise ja järeletegemise osas on läbi kukkunud ja ma tsiteerin raportit mitmes liikmesriigis. see näitab seda, et üle-euroopaline viisasüsteem ei ole operatiivne ja et äh, turvastandardid äh, Eh, ei ole usaldatavad Euroopa Liidus sada protsenti, arvestades seda, et meil on tohutu terrorioht ja ebaseaduslik sisserändeoht, millest rääkis ka härra Pätson, minu kolleeg, on täiesti selge, et Euroopa-ülesed eh, viisad tuleks tühistada koheselt. Need tuleks asendada kahepoolsete rahvusvaheliste viisasüsteemidega üksikute liikmesriikide vahel ja usaldusväärsete, ma rõhutan, usaldusväärsete kolmandate riikidega. ei peaks siin üldse mm, näpitsema sellise ettepaneku osas ja seda siin timmima, on vaja suurt muudatust. suur tänu. aitäh teile, on sinise kaardi küsimus härra Telitškalt ja üks hetk, ma üritan, üks hetk. okei okay,, I think there is a seating issue. vabandust, äh, siin on vist äh, probleeme sinise kaardi ja kohaga. kas te olete valmis vastama, proua James? kas te võiksite mulle öelda, kes äh, tahab küsida, mu mikrofon ei tööta ka väga hästi. härra Toirer. ei, ma ei taha vastata tema sinise kaardi küsimusele väga tore, läheme siis edasi, poolteist minutit, proua Grapini. aitäh, proua president, lugupeetud volinik. ka mina toetan viisasüsteemi reformi vastavalt siis määrusele tuhat seitsesada kaheksakümmend kolm. meil on siin probleeme olnud võltskleebistega ja me peame leidma võimaluse äh, võltsitud viisakleebiste välistamiseks. selle vastu tuleb võidelda kõikides liikmesriikides. meil on vaja julgeolekut suurendada, eriti kui mõtleme terroriohu peale ja tõesti üheks võimaluseks on siin viisasüsteemi parandamine. väga tähtis on, et kõige kõrgematest tehnilistest standarditest peetakse kinni selleks, et vältida viisade võltsimist. ma sooviksin volinikule öelda järgmist. meil on vaja Euroopa Liidus ühtset viisaruumi ja ka ühtset äh, mudelit selleks, et äh, kõiki kodanikke koheldaks võrdselt. ma arvan, et on väga vale see, et minu koduriigi kodanikelt, nende riigi kodanikelt, kes ei ole Schengeni alas, äh, nõutakse teisi tingimusi kui Schengeni ala riikidelt kui nüüd see määrus vastu võetakse, see reform läbi viiakse, siis ma tõesti loodan, et meil viiakse sisse ühtne viisavorm ja kõiki kodanikke koheldakse võrdselt. aitäh ja nüüd kaks minutit, härra Roppe, palun. suur tänu teile, eh, eh, proua president, volinik, kallid kolleegid. me räägime nüüd dokumendist, mis on seotud viisavormidega mis ei ole ka väga vastuoluline teema loomulikult äh, peavad need vormid olema turvalised, äh, äh, me peame sellise ähm, toimiva süsteemi kasutusele võtma ning see on samas aga seotud võitlusega kuritegevuse vastu ning ühelt poolt on olemas ka tehnilised võimalused, mis aitavad teha kõik selleks, et eh, et meie viisavormid oleks turvalisemad, neid oleks raskem võltsida. teisest küljest aga me ei tohiks unustada, et väljaspool Euroopa Liitu, kuid aeg-ajalt ka Euroopa Liidus eneses eh, on eh, selliseid kurjategijaid kes tegelevad põhiliselt äh, dokumentide võltsimisega ning äh, omakorda nende abil tegelevad äh, inimkaubandusega. peame rohkem tähelepanu sellistele aspektidele pöörama ja peame tegema kolmandate partnerriikidega tihedat koostööd. tegemist on väga aktuaalse küsimusega kõikides liikmesriikides kes äh, ka äh, Euroopa välispiire peavad kaitsma. suur tänu teile. härra Le Breton järgmisena üks minut. suur tänu teile. on väga oluline võidelda illegaalse immigratsiooni vastu. Schengeni süsteem kahjuks seda äh, lihtsustab, asendades liikmesriikide piirid Euroopa välispiiridega, mis on aga kahju, väga läbilaskvad praegu peaksime me Schengenist loobuma või vähemalt selle kahjulikkust vähendama ning see ettepanek seda ka soovitab, see soovib eelnevat viisasüsteemi asendada uuega, mida on, mille puhul viisasid on raskem võltsida eelnev viisa oli väga lihtsasti võltsitav, seda kasutasid paljud välismaalased selleks, et illegaalselt Euroopa Liitu tulla, parem hilja kui mitte kunagi, aga ma oleksin täiesti veendunud selles, et poleks midagi muutnud, kui eh, kolm aastat eh, Front National poleks eh, võimsalt tunginud Euroopa Parlamenti. järgmisena saab sõna härra Sinadino. Η σημερινή αντίληψη περί ασφάλειας praegusel hetkel inimesed ei tunne ennast väga turvaliselt ja siin on väga palju erinevaid teooriaid liikumas. peab aga väga selgelt välja ütlema, et viisade võltsimist ei saa aktsepteerida, kuid me peame lähtuma sellest kokkuleppest, mis on sõlminud Schengeni riigid ning äh, kuid probleemiks on see, et sellest kokkuleppest ei piisa, kuna äh, terroristid ja radikaliseerunud inimesed on ilmselgelt viisadega jõudnud Euroopa Liitu ja me näeme, et olukorda ei ole piisavalt hästi reguleeritud. nüüd äh, me ei räägi ju mitte ainult praegusest määrusest, vaid ka sellest, et äh, piirikontrollid kui sellised ei toimi meil on vaja vastu võtta meetmeid olukorra parandamiseks, kuid seda ei saa teha mitte Euroopa Liit, vaid liikmesriigid. aitäh ja järgmisena härra Pitsula, palun, poolteist minutit. viimastel aastatel on võltsitud viisakleebiseid leitud mitmes liikmesriigis Need viisakleebised, mida praegu kasutatakse, ei ole ilmselgelt turvalised see ei üllata kedagi, sellepärast et praegune viisavorm töötati välja tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal ja seda siis äh, valitsustevahelise viisakoostöö raames ja seda on kõigest kaks korda parandatud ning kõik tehnilised standardid on sellest ajast peale mitmeid kordi muutunud. meil on vaja tagada kodanike kaitse määrus kolmandate riikide kohta, äh, kolmandate riikide kodanike äh, kohta, kes tulevad Euroopa Liitu, ei leidnud väga suurt toetust, kuid see määrus on väga hea, mul on väga hea meel, et see teeb viisakleebiste võltsimise raskemaks ning aitab meid kaitsta ka illegaalse sisserände eest kuid mitte ainult Euroopa Liidu institutsioonid, vaid ka rahvusvahelised organid äh, on järgnevatel aastatel väga tähtsad äh, võltsimise vastases võitluses. me peame tegema koostööd teiste riikidega, me peame hakkama tegelema julgeolekuolukorraga nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liitu. andmete vahetust on vaja parandada, tuleb teha koostööd meid ümbritsevate riikidega ja julgeolek ei peaks äh, jääma ainult teatud riikide kanda. aitäh ja järgmisena härra Tšoka, palun, üks minut pazzesco pensare di raccontare eh, väga eh, kummaline on Euroopa Itaalia kodanistele rääkida, et eh, mingisuguse paberiga on võimalik pidurdada terrorismi või mm, immigrantide invasiooni. Mm, Itaalia, Euroopa kodanikud pole lollakad Eh, praegune on olukord maailmas eh, dramaatiline, me räägime praegu kuuekümnest tuhandest eh, paadist Vahemerel ning seitsekümmend tuhat inimest inimest jõudis Euro-, Itaaliasse eelmisel aastal. Euroopa on täielikult läbi kukkunud oma ümberpaigutamiskvootidega ning eh, ei üritata ka teha midagi selleks, et miljoneid eh, pagulasi tagasi saata. Euroopa kodanikud ootavad eh, lihtsaid, kiireid identifitseerimisvõimalusi, tagasisaatmisvõimalusi, kui me räägime ühtsetest protseduurimeetmetoditest, siis räägime tagasisaatmisest ja identifitseerimisest, aitäh! aitäh, läheme nüüd vaba mikrofoni vooru juurde kõigepealt härra Caputo, palun. suur tänu. Schengeni äh, viisavorm on muutunud ajast mahajäänuks äh, ning see ei ait- äh,, see ei kaitse võltsimise eest praeguse terroriohu ajastul me ei saa lubada, et kontrollid nõrgeneksid. me peame vastu võtma uue ühtse viisavormi, mis äh, mille turvalisusmeetmed oleksid kõrgemad ja mis oleks eh, raskemini võltsitav. Eh, see tähendab ka suurenenud eh, kulusid meie riikide jaoks. viimastel aastatel on aina rohkem olnud võltsimisjuhtum, juhtumeid seda on kinnitanud ka vastutavad ametid, kes on kinnitanud, et aina rohkem võltsitud Euroopa viisasid on ringi, on ringlemas Euroopas. me peame eh, seega midagi muutma ja võtma kasutusele uued meetodid võimalikult kiiresti. järgmisena saab sõna härra Marias. aitäh, president. selle raportiga üritatakse läbi viia viisavormide reformi ja ühtlustada viisakleebiseid selleks, et äh, raskendada võltsimist. aga tegelikult Euroopa Liidu uksed on juba valla, sellepärast et äh, Kosovo jaoks viisakohustus kaotati ära mis tähendab tegelikult seda, et viisarežiim kui selline on üleüldiselt kaotatud ja Kosovo kodanikud saavad ilma viisata Euroopa Liitu tulla. seega terrorismi oht suurenes. siin tuleks pigem öelda, et äh, me peame piirid kinni panema. mulle tundub, et siin äh, on meil topeltstandardid ka Ukraina puhul, viisarežiim on kaotatud, igaüks võib tulla tegemist on avatud uste poliitikaga, igaüks, kes tahab, võib tulla. ja nüüd, kui öeldakse, et me lahendame selle probleemi ühise viisavormiga, siis see ei toimi ainult siis, kui on selged piirid, hästi valvatud piirid, on meil võimalik võidelda illegaalse sisserände vastu. aitäh ja järgmisena volinik Jourova, palun lugupeetud rahvasaadikud, suur tänu Euroopa Parlamendile tehtud töö eest selles väga tähtsas julgeolekuküsimuses. viimastel aastatel on üha rohkem registreeritud võltsitud viisakleebiseid mitmes liikmesriigis. praegu kasutatavad viisakleebis, praegu kasutatav viisakleebis ei ole äh, enam äh, turvaline, seda on eksperdid kinnitanud ja kuna võltsitud viisakleebised on äh, ringluses, on tõesti väga tähtis, et me töötaksime välja uued võltsimiskindlad kleebised meie hinnangute kohaselt uute viisakleebiste sisseviimine ei ole kallim kui äh, vanade viisakleebiste kasutamine. tegemist on väga tähtsa sammuga võitlemas dokumentide võltsimise vastu Euroopa Liidus kui see ettepanek vastu võetakse, siis komisjon jälgib väga täpselt, et kõikides Schengeni riikides need kleebised ka sisse viidakse, täpselt samamoodi nagu ka nendes riikides, kes on üles näidanud huvi selles süsteemis osaleda. aitäh. Äh, proua Kaufmann, palun. aitäh, president, lugupeetud volinik suur,. Äh, suur-suur tänu kõikidele kolleegidele, kes äh, osalesid arutelus üleüldiselt tuli välja see, et suur enamus siin kojas toetab viisakleebiste muutmist ja nende turvalisemaks muutmist ja uute julgeolekumeetmete sisseviimist. nagu paljud teist toonitasid, see on tõesti tähtis, sest me räägime ju sellest, et me peame teadma, kes jõu-, tuleb Euroopa Liitu, kui kauaks ta siia jääb ja tegemist on küsimusega, mis vajab tõesti ühist lahendust. me peame ka üheskoos Euroopa välispiire kaitsma ning kontrollima. mina leian, et tegemist on tähtsa sammuga suur,. suur-suur tänu kõikidele kolleegidele suurepärase koostöö eest selles küsimuses ning äh, suur tänu ka selle eest, et äh, mulle uuesti sõna andsite, ma kasutaksin seda aega selleks, et kutsuda liikmesriike üles, et nüüd, kui kolmepoolsed läbirääkimised on läbi, äh, tuleks võimalikult kiiresti seda tulemust ka rakendama hakata ja mis puudutab ülemineku tähtaega, siis tõesti tuleks anda endast kõik, et need viisteist kuud, mis on liiga pikad, ei leiaks täielikku kasutust ja et viisakleebised viiakse sisse varem, nii et me kõik saaksime neid juba varem kasutada. aitäh Äh, proua Kaufmann, sellega on see arutelu lõppenud ja hääletame